The President! kolleegid, palun istuge oma kohtadele, nii et, et me saaksime alustada. First of all, I have a kõigepealt äh, mul on teile üks teadaanne. see teadaanne puudutab äh, kirjalikku deklaratsiooni kakskümmend kaks, äh, mille on esitanud Gay Mitchell, Nurse Deva, Marian Haakin, Peter Skinner ja Angeelika Vertmann see puudutab epilepsiat, sellele on andnud allkirja suurem osa parlamendi saadikutest ja vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm edastatakse seetõttu adressaatidele ning avaldatakse ka tänase istung, tänasel istungil vastu võetud tekstide hulgas ja allkirjutajate nimed ilmuvad siis meie tänases protokollis. ja annan sõna proua Wertmannile, ühele kaasautoritest. In the name of the European advocate äh Euroopa epilepsia töörühma nimel ja härra Vitšeli, Teeva, proua Haakini, härra Skinneri ja teiste nimel tahaksin tänada neid, kes andsid allkirja sellele kirjalikule deklaratsioonile kakskümmend kaks saime nelisada nelikümmend allkirja, ma loodan, et komisjon pöörab tähelepanu sellele algatusele, mis puudutab ligemale kuut miljonit inimest Euroopas. tahaksin tänada ka administratsiooni liikmeid, härra Fikket ja proua Nuts, härra Nutsit nende toetuse eest, aitäh! aitäh ja tahaksin omalt poolt samuti tänada kõiki kaasautoreid. ja nüüd härra Simanski vist soovis sõna. aitäh! täna on siin külastajate rõdul väga erilised külalised, siin on härra Jakovitš, kes on tulnud Santiago de Compostela